Bene. Eh, signore e signori. Eh, Daamid ja härrad. ma räägin itaalia keeles, nii et palun pange endale kõrvaklapid pähe. tahaksin nüüd avada meie tänase kuulamise. see on siis kultuuri- ja hariduskomisjoni kuulamine. tervitame eh, volinikukandidaati Tibor Navratšitši ja tahaksin alustuseks öelda paar asja. see kuulamine, nagu te teate, on meie jaoks äärmiselt oluline, aga see ei oluline mitte ainult Kultuuri- ja Hariduskomisjoni jaoks, mille esimees ma olen, aga see on oluline kõikide teiste komisjonide jaoks, samuti ITRE komisjoni ja petitsioonide komisjoni jaoks ja tervitan kõiki äh, komisjonide liikmeid kuulamise toimumine näitab seda, et kultuur ja loovus on äh, sellised asjaomased äh, kvaliteedinäitajad, aga samuti on nad olulised ka sotsiaalse lõimumise ja äh, ühiskondlike aspektide pärast nüüd on väga oluline ka noorte jaoks ning meie kodakondsusega seotud äh, poliitikad peavad olema rohkem seotud meie äh, strateegiaga kakskümmend kakskümmend. meie jaoks on need üliolulised äh, teemad selleks, et me saaksime rakendada Euroopa Liidu aluslepinguid, aga olulised selleks samuti, et mõista, millist Euroopat me tahame ja millised äh, Äh, milliseid ettepanekuid me teeme Euroopa edasiminekuks. kindlasti, härra Navratšitš, te mõistate, et mitte kuidagi ei saa alahinnata neid muresid, äh, mis viimasel ajal kõlanud on, viimastel kuudel äh, Euroopa Liidu liikmesriikides ja ka teie koduriigis. kindlasti te teate, et teil on olemas kõik võimalused meie küsimustele vastata ja niimoodi on teil võimalik anda meile konkreetsed tagatused, tagatised selle kohta, kuidas teie peate kinni äh, aluslepingutest ja kuidas te seote kultuuri äh, kõikide eluvaldkondadega ja kuidas te saate oma voliniku äh, pädevusi rakendada Euroopa Liidus? tahaksin teile kõigepealt teada anda, millised on tänased menetlused ähm, nagu te teate, siis äh, volinike kuulamised äh, on äh, Euroopa Parlamendi kodukorras kirjas ja seal on siis kirjas see, et volinikukandidaati hinnatakse tema üldiste pädevuste alusel, vaadatakse, kuidas nad panustavad Euroopa tulevikku ja millis-, kui sõltumatud nad on ja vaadatakse, kas nad on pädevad oma portfelliga seotud ülesandeid täitma. see ongi meie kuulamise eesmärk. ma, härra voliniku Kadinat on juba vastanud osadele küsimustele, mis ne, talle on vastatud ja kõik need vastused on juba laiali jaotatud kõikides keeltes kõikidele liikmetele ja need on olemas ka teie koosolekudokumentide hulgas koos teie eluloo kirjeldusega, härra Navratšitš ning ähm, kuulamine täna õhtul toimub järgnevalt. kõigepealt saab volinikukandidaat Tibor Navratšitš võimaluse rääkida maksimaalselt viisteist minutit. ta saab teha sissejuhatava sõnavõtu ja pärast seda sissejuhatavat sõnavõttu on äh, aega nel-, neljakümne viie küsimuse jaoks, mis äh, tuleb äh, parlamendiliikmetelt, debatt toimub pingpong meetodil iga mm, selle faasi jaoks on kolm minutit, üks minut küsimuse esituseks ja kaks minutit küsimusele vastamiseks. tahaksin meelde tuletada, et esimene küsimuste voor tuleb fraktsioonide esindajate poolt ja fraktsioonilise kuuluvuseta liikmetelt. ja tahaksin meelde tuletada, et ITRE komisjon, kes on kaasatud komisjon meie kuulamusel, ja petitsioonide komisjon on siis kutsutud äh, komisjon. kui küsimuste-vastuste voor on läbi, siis lõpus äh, on härra Navratšitšil äh, võimalus viis minutit sõna võtta, et sõna võtta, et siis kokku võtta kogu oma sõnavõtt. keeled on kahekümne kolm, kaks, kakskümmend kolm keelt on täna meil kasutusel, kõik kõnelejad äh, saavad äh, rääkida ja kõneleda oma keeles, äh, välja arvatud malta keel ja mul on sellest väga kahju. Äh, kuulamine on ähm, ka veebis ülekantav ja samuti on võimalik ka hiljem meie veebileheküljelt seda mm, lindistust või salvestust siis üle kuulata ning tuletan teile meelde, et kuna tõlge toimub sünkroontõlkes, siis oleks väga hea, kui te väga kiiresti ei räägiks tervitan härra Navratšitšit ja annan teile viieteistkümnendaks, viieteistkümneks minutiks sõna, palun. Dear president, Mrs Costa, vice presidents. Eh, proua esinaine, proua Costa aseesimehed, daamid ja härrad. mul on suur au täna teie ees istuda. täna rohkem kui kunagi varem kujundate just teie Euroopa Parlamendis uut Euroopa Komisjoni. ennem kui ma räägin oma portfellist, ütleksin paar sõna selle kohta, miks mul on hea meel teie ees olla. olla volinik tähendab olla pühendunud eurooplane. olla volinik tähendab esindada Euroopa huvisid ja mitte midagi muud. olla volinik tähendab teenida Euroopa kodanikke. minu arvates ei ole üht, olemas suuremat au kui sellised kohustused. Teie ja mina teame, et Euroopa Liidu ja Ungari vahelised suhted on olnud hiljuti üsna keerulised. meil on olnud olulistes küsimustes erimeelsused ning me oleme pikalt ja valjult nende üle vaielnud. aga Euroopa Liidu üks suuri väärtusi on see, et see annab meile võimaluse lahendada oma erimeelsused avatult, demokraatlikult ja rahumeelselt. eriarvamuste lahendamine, ükskõik kui keerulised nad ka ei ole, muudavad meid tugevamaks nii üksikute riikidena kui ka liiduna. ning lõppude lõpuks ühendavad meid samad Euroopa väärtused. inimväärikus, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik, ning inimõiguste austamine. Nende väärtuste kaitsele olen mina isiklikult samuti sügavalt pühendunud. täna õhtul jagaksin ma teiega oma nägemust hariduse, kultuuri, noorsoo ning kodakondsuse kohta. ma tahaksin rääkida sellest tööst, mida me koos peame tegema. kui lugeda mõningaid meie ajalehti, siis võib jääda mulje, et see portfell ei ole just kõige tähtsam. mina nii ei arva milline väljakutse on veel tõsisem kui meie noorte inimeste tuleviku, tulevik? milline probleem on veel tõsisem kui meie noorte tööpuudus, mis on mõningates riikides üle viiekümne protsendi? milline ülesanne on veel tähtsam kui meie tulevastele põlvkondadele võimalikult hea alguse andmine? ning Euroopa Liidus ei ole midagi muud väärtuslikumat kui meie kultuur ning meie identiteet. mis sektorid veel väärivad rohkem kaitset kui meie kultuuri- ja loometööstus. Euroopa Liit on ju ühiste väärtuste ja pärandi ühendus. auväärsed saadikud, ma arvan, et meie portfell on täpselt sama tähtis kui teisedki. kui me soovime üles ehitada jätkusuutlikku ja õiglast majandust, peame me alustama haridusest. me peame ette valmistama oma noori inimesi maailmaks, mis on äh, multikultuurne ning kiire kui me soovime, et meie kunstnikud ja loomeinimesed leiavad uusi äh, tarbijaid äh, üle Euroopa ja maailma, peame me andma neile ka vahendid selle saavutamiseks digitaalses äh, maailmas. me peame tagama, et haridus, kultuur, sport ja kodanike osalus aitavad kasutada meie inimeste potentsiaali täielikult. me ei ole ju masinad. inimestena leiame me Äh, mõte just äh, oma suhetes teiste inimestega. me oleme tervikud, terviklikud siis, kui me panustame millessegi suuremasse kui lihtsalt iseendasse. minu por-, äh, meie portfelli poliitilised meetmed toimivad eelkõige riiklikul, regionaalsel ja kohalikul tasandil, võimalikult lähedal kodanikele, see ongi tähtis, aga ma leian, et ka Euroopa Liit peab mängima juhtivat rolli. me peame aitama oma liikmesriike ning sidusrühmi tegelema nende suurte väljakutsetega. ma tahan aidata kaasajastada meie haridussüsteeme äh, nii äh, laste kui noorte puhul. ma soovin, et meie äh, õpetajad oleks motiveeritud, kelle tööd hinnatakse terves ühiskonnas. ma soovin, et meie koolid ja ülikoolid mm, õpiksid uusi tehnoloogiaid ning uusi õpetamisviise. ning ma soovin, et me täidaksime oma Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärgid, et rohkem inimesi läheks ülikooli ning vähem õpilasi kukuks koolist välja. kui noor inimene kukub koolist välja, siis ta juba ennem täiskasvanud saamist langeb raskesse olukorda. armsad kolleegid, minu viie aasta prioriteedid on selged. esiteks, haridus peab olema Euroopa Liidu majanduskasvu ja töökohtade loomise kava südames. seetõttu palus Jean-Claude Juncker, et ma toetaks seda investeeringute paketti, mille ta äh, esitab kolme kuu jooksul pärast ametisse asumist. täna luban ma teie ees, et ma ei kavatse seda plaani kaitsta mitte mandaadi alguses, vaid igal aastal, kui komisjon tuleb välja iga-aastaste riigispetsiifiliste soovitustega liikmesriikidele see avaldab survet liikmesriikide valitsustele, et nad investeeriksid õpetajatesse, uutesse tehnoloogiatesse koolides ning uutesse õpetamismeetoditesse. E, isegi kui liikmesriigid peavad e, kohendama oma e, eelarvepoliitikat, on oluline, et nad investeeriksid haridusse ja koolitusse. teiseks ma soovin tagada, et kultuuri- ja loometööstus äh, suudab õitseda ka digitaalmaailmas. Euroopa peab olema siin, Euroopa on maailmas juhtrollis loometööstuse valdkonnas, me peaksime olema selle üle uhked. ning täna ma luban teile, et mitte üks, ükski kaubandusläbirääkimine ükskõik kus maailmas ei hakka õõnestama meie äh, kultuuri äh, olulist rolli. ma tsiteerin Jean-Claude Junckerit. me ei hakka ohverdama Euroopa kultuurilist mitmekesisust vabakaubanduse altarile. ning ma kinnitan teile, et meie autoriõiguse režiim ei hakka kaitsma mitte ainult meie kunstnikke ja loomeinimesi, vaid ka meie kultuurilist mitmekesisust, mis on Euroopa identiteedi südames. ma kinnitan teile, et Euroopa tegevus hakkab kaitsma meie unikaalset kultuuri, nii nagu alusleping seda ka nõuab. kolmandaks, ma soovin, et meie ülikoolid oleks maailma parimad. Need on Euroopa ühed kõige tähtsamad institutsioonid, need on meie ühiskonna alussambad. Nad on kriitiline innovatsiooni allikas. Kesk-Euroopas ennem tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksandat aastat olid nad vabaduse bastionid, kus hoiti ähm, elavana vaba mõtet. täna ei ole veel kõik avanud oma uksi välismaailmale ning nad ei ole suutnud kohaneda sotsiaalse ja majandusliku muutust, majanduslike muutustega. ma kinnitan teile, et Euroopa Komisjon kavatseb ära kasutada kõiki vahendeid selleks, et kaasajastada ülikooli ning, ülikoole ning ehitada üles tugevam side nende ja ühiskonna vahel. ma soovin muuta selle teadmiste kolmnurga hariduse, teaduse ja ettevõtluse vahel tõeliseks partnerluseks me kavat-, kavatseme edasi investeerida Euroopa Innovatsioonitehnoloogia Instituuti ning meie Marie äh, Curie tegevustesse. Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituut on juba murranguline projekt, mis aitab meil muuta meie arusaama innovatsioonist ning me peame nüüd üheskoos töötama selle nimel, et see oleks veelgi edukam ja et see tegutseks üle terve Euroopa. ühine teaduskeskus saab olema äh, Euroopa poliitika tegemise keskmes. Ehm, heade poliitiliste meetmete väljatöötamiseks on vaja korralikult äh, taustatööd ja teadusandmeid ning see ühine tea-, äh, teaduskeskus on suurepärane ajukeskus meie tegevuse keskmes. me peame seda ära kasutama. kolleegid, neljas prioriteet, kavatsen töötada tihedalt koos kolleeg Marianne Tysoniga, kes saab olema tööhõive sotsiaalasjade äh, volinik, selleks et me saaksime võimalikult tõhusalt võidelda noorsootööpuuduse vastu. ma tean, et Euroopa Liit on ainult üks lahenduse osa. suur osa tööst tuleb ära teha liikmesriikide poolt aga ma kavatsen neid jõupingutusi toetada selleks, eh, läbi selle, et kasutan ära oma portfelli ressursse. ning ma usun, et üheskoos suudame me olukorda tõesti muuta. Teie toetusel ning koos liikmesriikidega saame me aidata noori inimesi ehm, leida tööd. me peame kaasajastama oma haridus- ja koolitussüsteeme, et nad vastaksid kahekümne esimese sajandi tööturgude vajadustele ja seda läbi noorsoo tagatisfondi toetuse, seeläbi, et me rahastame äh, äh, ülikoole, äh, kolledžeid ja ettevõtteid. ning läbi selle, et me parandame par-, praktikantide kohtade kvaliteeti. ning noortel inimestel peab olema ka mitteametliku õppevõimalus koolist väljaspool, minu viies prioriteet ma soovin kaasata Euroopa noorsoo meie poliitiliste meetmete väljatöötamisse. Euroopa noorsoo ees on enneolematud väljakutsed. majanduskriis ei ole äh, tõstnud mitte ainult tööpuuduse taset äh, enneolematult kõrgele tasandile, see on tõstatanud ka küsimusi selle kohta, milline on noorte koht meie ühiskondades. paljud noored inimesed on palju paremini informeeritud ning palju paremini ühendatud kui varasemad põlvkonnad just läbi tänu sotsiaalmeedia aga nei-, nende poliitiline äh, hääl ei ole alati kõige rohkem kuuldav ning mina tahan seda muuta. meie struktureeritud dialoog noorsoorühmadega on juba äh, näidanud, et on väärtuslik, aga ma arvan, et me peame minema kaugemale oma traditsioonilistest hästi organiseeritud partneritest ning äh, kaasama ka teisi ma kavatsen luua uued platvormid, millega me võtame ühendust ühe miljoni noore inimesega järgmise viie aasta jooksul ning see tähendab tõelist muutust meie osalusdemokraatias ning äh, sellest, kuidas meie parlamentki soovib rohkem võtta ühendust noorte inimestega. minu kuues prioriteet. ma soovin uuendada meie Euroopa kodanikuks olemise tunnet. Euroopa kodakondsus on lihtsalt roh-, äh, palju rohkem kui tühjad sõnad aluslepingus Euroopa kodakondsus on rohkem kui lihtsalt pass. Euroopa kodakondsus on rohkem kui lihtsalt lisand meie riiklikule kodakondsusele. ma soovin, et Euroopa kodakondsus on midagi iseenesestmõistetavat, mis rikastab meie igapäevaelu, mis aitab üles ehitada Euroopa identiteeti, mis sobitub ilusasti meie elu muude aspektidega meie portfell on kõige parem alguspunkt selle saavutamiseks haridus, noorsoo, kultuuri ja spordipoliitika, kõik meie poliitilised programmid äh, aitavad Euroopa identiteeti edasi arendada. ning meie Euroopa kodanike programm aitab tõsta mm, teadlikkust Euroopa ühisest ajaloost ning meie ühistest väärtudest, väärtustest. sport ja mm, mitmekeelsus ei ole minu äh, portfelli pealkirjas, kuid ka need on äh, osa minu tööst ning ma olen ka selle üle uhke. esimest korda Euroopa Liidu eelarves on eraldatud kolmsada miljonit eurot Euroopa spordile rahujuurede tasandil selleks, et kaitsta noori sportlasi ja laste õigusi, et võidelda vägivalla ja diskrimineerimise vastu, dopingu ja kokkuleppemängude vastu. ma sooviksin tänada teie parlamenti ning teie komisjoni siin, et te toetasite Euroopa spordinädalat. ning te kin-, te võite öö, toetuda minule ka järgmisel nädalal, järgmisel aastal, kui kuulutatakse välja Euroopa spordinädal. ma soovin toetada ka keeleõpet ja keelelist mitmekesisust, meie Erasmus pluss programm äh, äh, programmi üks kuuest prioriteedist on ka keeleõpe ning keeleline mitmekesisus ning ma soovin siinkohal kinnitada, et ma soovin toetada kõikide äh, Euroopa keelte õpet, ükskõik kui äh, palju inimesi neid keeli räägib ning meie põhiõiguste harta kutsub üles ka mit-, keelelise mitmekesisuse toetamisele ning ma kavatsen töötada üheskoos härra Timmermansiga, et äh, tagada, et hartas äh, sisalduv äh, ka ellu rakendataks. auväärsed saadikud, mul on, minu ees seisavad suured väljakutsed ning nendele vastu astumiseks on mul vaja teie toetust. isegi kui me oleme edukad, ei näe me võib-olla kõiki meie töö tulemusi kohe, nagu äh, keskaegsete katedraalide arhitektid, ei pruugi me oma töö tulemusi kunagi näha. aga samas sooviksin lõpetada optimistlikult. me peame kõik eh, leidma julgust ja tugevust eh, need sellest, millised vahendid on meie käsutuses praegusel hetkel. Erasmus on Euroopa Liidu üks kõige väärtuslikumaid saavutusi. Erasmus sümboliseerib kõiki meie tähtsamaid väärtusi, avatust, liikuvust ning soovi mõista oma naabrit rohkem kui ükski teine programm aitab Erasmus meil üles ehitada Euroopa identiteeti, mida meie liidul on nii väga vaja. mul on suur au, et ma vastutan nüüd uue programmi Erasmus pluss eest. ma soovin teiega koos töötada selle nimel, et seda rahastataks ka piisavalt. me mõlemad teame, et äh, et meie kaks institutsiooni ei ole need, kes ohustavad selle rahastamist. samuti tulime välja uue programmiga mis peaks aitama neljal miljonil inimesel õppida töötada ka teistes riikides. kolleegid, meil on viie, järgmisel viiel aastal mitmeid prioriteete, meil on palju tööd vaja ära teha ning me peame ära kuulama oma kodanikud, eriti noored inimesed. minul on suur au töötada Euroopa nimel, mul on suur au töötada teie komisjoni e, e, ning parlamendi e, jaoks Euroopa volinikuna, teie volinikuna. koos suudame me saavutada kõik need ülesanded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 ja seega saab meil olema väga tugev finantsvundament ja mina vaatan seda integreeritud üksusena. Peeter Kämmerevert praegu. ja järgmisena proua Kammerveer, palun. suur tänu, lugupeetud esinaine härra Navratšitš. kaks tuhat kuus UNESCO programmi raames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 ja me muutsime meediaseadust nendes punktides, kus seda oli vaja teha ja võite küsida Euroopa Komisjonilt või Euroopa Nõukogult selle kohta, meil oli väga põhjalik struktuur ja rikas dialoog, me lahendasime olukorra. see oli minu jaoks oluline õppetund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 selle koordineerimisel riiklikul tasandil ja Euroopa tasandil. ja ma arvan, et see on äh, väärt jõupingutus, sest äh, tegemist on väga ülla eesmärgiga, aitäh! nii, teine küsimuste-vastuste voor. alustame kõigepealt äh, proua Andrea Poksoriga, kes on aseesimees. aitäh, proua esimees, ma jätkan ungari keeles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 andmas, anna suuremat tähtsust Euroopa haridussüsteemile. meil peab ülikoolidest välja tulema aina pädevamaid isikuid, meil peab olema ka praktilisi kogemusi selleks, et oleks võimalik tööjõuturule siseneda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 millesse on kaasatud väga palju erinevaid äh, liikmesriike, aga kõike on võimalik Euroopa Liidu tasandil lahendada, see ongi Euroopa Liidu edu võti. tegemist on äh, sellise piir, lõimumise mm, supernäidisega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 kohapeal inimesed kasutavad neid suhtluseks. seega meil on võimalus keeleõppeks, kaasa arvatud vähemuskeelte õppeks. see võib kaasa tuua ka näiteks konkurentsieelise teatud valdkonnas, teisalt on meil põhiõiguste kaitse, põhiõiguste harta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 hinnata. Äh, paraku olete võtnud äh, distantsi sellest, mis te olete kirjalikes vastat-, vastustes välja toonud. Äh, Fideszi partei seisukohad on olnud demokraatia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 koostati raport äh, Kreeka ministeeriumi poolt varastatud antiikvarade asjus UNESCO äh, tuhande üheksasaja seitsmeteistkümnenda aasta konventsioon ning meie enda määrus üheksakümmend kolm null kaheksa äh, antiikesemete ta-, tagastamise kohta ütlevad, et selline tegevus on kohustuslik. mida te kavatsete ette võtta selleks, et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 ja et ka nende hääl kuuldavaks teha. me peame vaatama ka tehnilisi lahendusi ja digitaalseid lahendusi, mis võimaldaks kodanikke täielikult sellesse protsessi kaasata. ma pean kahe kolleegiga selles küsimuses äh, konsulteerima, üks on äh, härra Oettinger, kes vastutab äh, digitaalse ühiskonna arengu eest ehk siis tehnilise mõõtme osas temaga ja proua Jurovaga, teisest poolt, kes äh, tegeleb andmekaitsega, see on üks problemaatil-, problemaatilisemaid, aga samas ka olulisemaid äh, teemasid digitaalses ajastus. mina soovin demokraatiat, mille puhul me saame kaasata kõiki sellisel viisil, et äh, see ei sea inimese isikuandmeid ohtu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 Euroopa Liit põhineb äh, inimväärikuse, vabaduse äh, ja õigusriigi ja inimõiguste austamisel, äh, kaasa arvatud vähemusrahvaste austamisel ja kõik need väärtused on kõikides liikmesriikides ühised, ükski liikmesriik ei luba diskrimineeri-, diskrimineerimist mitte mingisugusel tasandil, kaasa arvatud meeste ja naiste vahel. ja artikkel seitseteist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 ütleda, et ma pean nendest täiesti lugu. aitäh, sõna Eleonora Eevile petitsioonide komisjonist. olen siin, aitäh, proua esinaine. mina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 aitäh, Marlene Mitsi, palun. aitäh, proua esinaine. volinikukandidaat, esimesel märtsil tuli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 Äh, hästi, tõstatas seal küsimuse, mis puudutas noorte tööpuudust. osaliselt see, mis te ütlete, on õige Euroopas jääb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 kolleeg Rikke Karlsson, palun. ja tak, härra minister, for teie øh, foreløpige svar. aitäh. Teie portfell katab sellised teemad,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 haridusele ei peaks, neid ei peaks võetama arvesse, kui arvestatakse eelarve puudujääki. nõustun teiega täiesti. selles, et haridus on investeering tulevikku. praegusel hetkel peavad liikmesriigid äh, läbima eelarve konsolideerimisperioodi, seda tuleb arvesse võtta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 Ehm, härra Navratšitš. uues eh, komisjonis eh, on väga palju erinevaid eh, ümbermuudatusi struktuuris, ülesehituses ning ehm, ka kodanikualgatused, mis on, käivad teie pädevusse, te mainisite siin loovat Euroopat, see on üks olulisi programme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 ja petitsioonidega komisjonides äh, saame kodanikelt selle kohta väga palju tagasisidet. tahaksin viidata sellele, et enamus Euroopa Komisjoni liikmeid saavad tööd teha inglise, prantsuse, saksa keeles, aga mitte kõik kas te ei leia,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 Kristiina Libatska, palun. aitäh, esinejana lugupeetud volinikukandidaat. Te kinnitasite meile täna mitmel puhul, et te olete väga lähedalt seotud Euroopa Liidu põhiväärtustega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 ma ei leia, et volinik saab äh, lähtuda riiklikest huvidest. voliniku ülesanne on täielikult sõltumatult äh, täit-, tegutseda Euroopa huvides ja mina kavatsen nii teha, aitäh. Jure. Eh, suur tänu ja nüüd saab sõna viimane kõneleja, härra Jaroslav Lesek-Valesa, palun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 usaldada seda institutsiooni ainult juhul, kui nad saavad mõistliku aja jooksul vastuse. kui nad näevad, et nende petitsioon või, või kaebus küll kohale jõuab, aga vastust ei saa, siis eh, ei usalda nad kunagi seda institutsiooni ja kui Euroopa Liit kaotab usalduse, oma kodanike usalduse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 mul läheb vähem aega kui viis minutit, äh, proua Costa, lugupeetud parlamendiliikmed, ma tahaksin teid kõiki tänada selle võimaluse eest, et ma olen saanud tulla siia ja oma nägemust tutvustada teile portfelli kohta, mis mul on. loodetavasti, et olen selgelt välja toonud prioriteedid, mis mul on järgmiseks äh, ametisoleku perioodiks. ja ma olen täna viidanud sellele, mis on minu jaoks oluline, demo-, tänane kuulamine näitab, milline on demokraatia ja selline peaks meie kokku, koostöö olema olema ka edaspidi. ma ütlesin täna, et mul on äh, väga hea meel, et ma saan esindada Euroopa väärtusi, et ma saan äh, teha koostööd äh, teie komisjoniga neljakümne viie küsimuse pärast ja kolm tundi hiljem ei ole ma meelt muutnud, aga ma olen veendunud, et me jõuame suurte tegudeni, kui me teeme koostööd parlament on andnud toetust palju äh, suurtele algatustele, mis on Euroopas olulised, loov Euroopa, Erasmus pluss ja nii edasi. Ehm, Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituut, äh, spordialane eelarve, ma tänan teid äh, teie toetuse eest, sest väga paljud algatused on saanud teoks ainult selle tõttu, et Euroopa Parlament ja Komisjon on teinud head koostööd ja teinud seda õige eelarvega mina, kui ma saan volinikuks, siis ma luban teile, et see koostöövaim äh, hakkab kehtima esimesest päevast alates. minu prioriteeks on, prioriteediks on tulla teie komisjoni ette esimesel võimalusel, et me saaksime jätkata täna alanud äh, arutelu. ja loodetavasti on meie äh, arutelu edaspidi sama viljakas, nagu see oli ka täna. aitäh! aitäh! ma tänan parlamendi liikmeid küsimuste esitamise eest, tahan tänada kultuurikomisjoni, eh, petitsioonide komisjoni ning samuti ITRE komisjoni, tänan härra Navratšitšit vastuste eest ja mulle tundub, et eh, atmosfäär oli kuulamise puhul vastastikusest austuse õhkkonnast kantud, natukene oli siin ka provotseerimist, aga see kuulub eh, mängu juurde, me olime siin väga avatud, avatud äh, ja näitasime asju sellisena, nagu nad on. nii et meil on nüüd aeg äh, teha oma hindamine, tõmban täna otsad kokku, öeldes, et asepresidendi, aseesimehed ja koordinaat-, koordinaatorid saavad homme eh, kokku, meil on kinnist, eh, kinnine koosolek, kus me siis hindame tänase kuulamise tulemusi. ma tänan sekretariaati ja eh, proua esinaine tänab ka tõlke tehtud töö eest, mille abil on võimalik säilitada mitmekeelsus Euroopa Parlamendis, aitäh! Thank you. Mi pare you